ja hakkame pihta. Yes. I want to have some quietness because otherwise. And we have a request for a point of order from ja on ka kodukorda puudutav äh, küsimus, mille kolleeg tahtis tõstatada ja palun äh, vaikust, et kolleeg äh, saaks sõna võtta. So please, Mr Campbell. härra Campbell, palun Uh, uh, härra juhataja, mul on küsimus, mis puudutab uh, kodukorrareeglit sada kolmkümmend. vaatamata meie parteilistele või isiklikele vaadetele oleme me kõik parlamendi liikmed ja meie kõige olulisem volitus on ähm, on küsimusi esitada. ja me näeme, et äh, küsimustele vastamise tähtaegadest ei peeta kinni kodukorda puudutavatele küsimustele, nii et äh, ma viitan siin kodukorra reeglile sada kolmkümmend lõige viis, seal on ette nähtud kuue äh, nädalane tähtaeg, tihtipeale vastused võtavad aega üksteist nädalat nii et tehnokraadid seavad siin omad reeglid, see õõnestab demokraatiat ja, ja sellega peab äh, paki, äh, peab koheselt tegelema. Well, thank you very much, but uh, I aitäh, kuid mulle meenutati, äh, et need piirangud on meie enda otsus, kuid igal juhul me oleme selle arvesse võtnud ja edastame see teie küsimuse asjasse puutuvatele isikutele. nüüd aga esimene hääletus, raport on eh, Lunesi raport eh, kaubadiilerite suhtes kohaldatavad erandid. nimeline hääletus, palun. kas kõik hääletasid? votul este închis. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd äh, läheme Dias de Mera Garcia raporti juurde. esimene muudatusettepanek, äh, äh, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes respins. tagasi lükatud. teine muudatusettepanek. palun andke käega märku, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sellega on raport vastu võetud vastavalt äh, kokkuleppele parlamendi ja nõukogu vahel. nüüd läheme Wikströmi raporti juurde, muudatusettepanekud üks ja kaks, need on identsed, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. see äh, raport on vastu võetud vastavalt parlamendi ja nõukogu kokkuleppele. nüüd läheme ühtekuuluvuspoliitika teema juurde. punkt neli algses tekstis, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid vastu võetud. punkt kuus algses tekstis, esimene osa, kes poolt kes vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt B algses tekstis kahes osas, esimese, esimeses osas, kes poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. resolutsioon, nüüd kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. suur tänu hääletus on nüüd lõppenud ja nüüd äh, hääletuste seletused Have... palun kolleegid, me asume hääletust äh, selgitama ja sooviksime sellega algust teha so please let us, let us palun äh, alustagem äh, hääletuste selgitustega. kolleeg Dalton, palun. Teil on sõna. Uh, aitäh, härra juhataja Rob Wainwrighti juhtimisel on Europolist äh, saanud keskse, keskne mängija ähm, luureteadmed, äh, andmete jagamisel Euroopa Liidus. meil on äh, kasu-